aitäh, kallid kolleegid. kolleegid, palun võtke istet. We are about to start, colleagues, please kallid kolleegid, alustame Um, kolleegid, alustame hääletusega, aga enne palun tähelepanu. A... meil on kodukorda puudutav küsimus, mille soovib esitada proua Haasekamp. proua Haasekamp, teil on sõna. For... aitäh, president. miljonid loomad äh, Neid transporditakse iga päev üle Euroopa ja nad ootavad päevi Euroopa Liidu välispiiridel kuuma põletava päikese käes. miljon Euroopa kodanikku palusid sellele olukorrale lõpp ära teha kolmsada kakskümmend selle parlamendi liiget palusid, et me koostaksime, kutsuksime kokku uurimiskomisjoni ja nüüd kolm liiget esireas otsustasid, et nad seda ei soovi ja ma tahan teile öelda häbi teile. Thank you, I will forward your uh, comments to aitäh, edastame teie kommentaarid parlamendi juhatusele. kolleeg Urman Crespo, kas teil on ka kodukorda puudutav küsimus, palun? president äh, Mariales Franco Rio de Janeiros, Brasiilia rahvasaadik äh, tapeti täna öösel, tegemist oli äh, kapitalismivastase võitlejaga, kes enne parlamendivalimisi Brasiilias mõrvati. peame üles näitama solidaarsust äh, tema äh, partei sõpradega ja hukka mõistma selle vägivalla Brasiilias, aitäh! aitäh, härra Urban Crespo! meil on veel üks kodukorda puudutav küsimus, mille soovib esitada härra Viotti. härra Viotti, kas teil on ka kodukorda puudutav märkus? Volevo... aitäh, president. mina tahtsin teile teada anda järgmist eile juhtus siin Euroopa Parlamendis midagi väga õudset. endise kolleegi, kolleeg Salvini pressikonverentsi ajal keelati ajakirjandusel küsida talt küsimusi ja täiesti füüsilise vägivallaga ajakirjanikke ähvardati. kallid kolleegid, kallid kolleegid, korda palun kallid kolleegid, on neljapäev ja ma tean, et te soovite hääletama asuda. ma tean, et on ka palju kolleege, kes soovivad sõna saada, see ei ole aga vastuvõetav, kui tegemist ei ole kodukorda puudutava küsimusega. proua Moody on ka käe püsti tõstnud. nüüd annan sõna kolleeg Moodyle üheks minutiks, palun. aitäh, president ma räägin oma kolleegi Julie Curlingi, Molly Scott, Keito ja iseenda nimel. meie öö, äh, oleme Salisburist äh, Ühendkuningriigis, see on linn, kus ma elan. Äh, Euroopa-meelsete Briti äh, liikmetena on Brexiti resolutsioon meile nädala raskeks äh, kujundanud. Äh, nüüd räägivad kõik korraga ja tõlkida pole võimalik. president ütleb, et see on täiesti häbiväärne. naisterahvas võtab siin praegu sõna väga tähtsas küsimuses ja teie kuulate proua Moody, palun, aitäh, president, nagu ma ütlesin, Euroopa-meelsete Briti parlamendi liikmetega, no on meie jaoks see nädal Brexiti valguses olnud väga raske, aga see solidaarsus, mida me oleme saanud sellelt kojalt äh, pärast seda närvigaasi rünnakut on olnud tõesti väga hea ja te võite olla kindlad, et ähm, meie töötame teiega koos, tagamas ka tulevikus julgeolekut. suur tänu, proua Moody. aplaus äh, räägib enda eest. proua, ma annan teile sõna, nii et palun kannatage. proua Atkinson, ma eeldan, et teil on kodukorda puudutav küsimus kas ma võin küsida? ei, küsimust esitada ei saa, ütleb proua juhataja. ma vabandan, proua Atkinson, ütleb proua juhataja. proua Atkinson, palun äh, su,, palun sulgege proua Atkinsoni mikrofon. kolleegid, siin ei ole küsimuste-vastuste tund ega arutelu, nüüd asume hääletuse juurde esimene hääletus puudutab olukorda Maldiividel